kõigepealt jätkaksin nüüd saksa keeles teadaannetega. Hispaania ametkonnad teatasid mulle, et eh, härra Kaljušaband on eh, asunud härra Sassavagna asemele. Bulgaaria asutused on mulle teatanud eh, härra Andrei Novakovi asumisest härra Dontševi kohale parlament võtab äh, mõlemad nimetamised äh, teadmiseks vastavalt artiklile seitse äh, valimiste kohta Euroopa Parlamendis teadmiseks, samuti vastavalt artiklile seitse kodukorras. tere tulemast uutele kolleegidele ning ma tuletaksin ka meelde, et vastavalt artiklile kolm lõige neli meie kodukorras on teil kõik õigused, et osaleda parlamendi ja parlamendi institutsioonide kohtumistel, kui kuna ei ole tuvastatud vastuolusid ning eelduseks on see, et te olete teatanud, et teil ei ole ameteid, mis oleksid vastuolus teie tööga Euroopa Parlamendis. ja veel üks teatis ning veel üks Eh, vastavalt artiklile eh, seitse eh, käitumiskoodeksis on kahekümne viiendal novembril otsustatud härra Kavada nimetada käitumiskomisjoni